jälgib olukorda väga tähelepanelikult ning me oleme valmis aitama nii Itaaliat, Tuneesiat kui ka teisi eh, kannatavaid riike, suur tänu! suur tänu, proua volinik! sellega on antud arutelu lõppenud, järgmine päevakorrapunkt on proua Omen Reuteni raport, mis räägib piisavatest jätkusuutlikest ja turvalistest Euroopa pensionisüsteemidest anname volinikele aega kohti vahetada. raportöör, kas teie olete kohal? Très bien, allez-y, madame la rapporteure. Tore, palun, proua raportöör. Voorzitter, eh, commissaris, geachte collega's. Mag... Suur aitäh, president. proua president, volinik, daamid ja härrad, alustuseks ma sooviksin tänada kolleege ääretult viljaka koostöö eest, mis meil on olnud selle dokumendi koostamisel. olen tänulik parlamendi sekretäriaadile ning kõikidele nendele, kellega ma koostööd tegin. raportile on esitatud hulgaliselt muudatusettepanekuid, mis peaks märkima seda, et me tõesti soovime väga head tööd teha tähtis on leida kestev pensionisüsteem, seda ju eurooplased soovivad, aga loomulikult meil on vastutus liikmesriikidel. tähtis on, et meil oleks selline koordineerimistöö, mis võimaldaks vajalike muudatuste sisseviimist. tuleb meeles pidada, et süsteem on vägagi suure surve all Ehm, meil on ju eh, see tagurpidi rahvastiku per-, püramiid, inimesed töötavad lühemat aega, aga elavad samas pikemat aega ehm, ja kindlasti tuleb arvestada seda nii vanemate kui nooremate põlvkondade puhul. noorem põlvkond on surve all sellepärast, et riiklikud eelarved on väga suure surve all ning selle asjaoluga ei saa liikmesriigid mitte kunagi omal jõul häkkama. oluline on, et me harmoneeriksime pensionid Euroopas, arvestades sealjuures keskmist oodatavat eluiga. ma ei usu, et keegi sellele vastu vaidleks, aga ähm, siiski liikmesriikide vahel on väga suured erinevused keskmises oodatavas elueas ja seda väga erinevatel põhjustel loomulikult on võimalik pensione muuta, aga sealjuures tuleks arvestada, et ähm, arvesse võetaks ka kõiki muid asjasse puutuvaid tegureid. tähtis on kindlustada, et inimestel oleks võimalik tööd edasi teha, kui neil see töövõime olemas on äh, meil on vaja paindlikku karjäärisüsteemi, äh, meil on kindlasti vaja hästi üles ehitatud pensionisüsteeme liikmesriigid, äh, kellel on väga äh, väikesed vahed demograafilistes gruppides, on mõnes mõttes paremas seisus. Need head investeerimisfondid, mida meil on vaja veelgi rohkem arendada selleks, et selle väljakutsega ähm, toime tulla, aga fakt on see, et tõusev äh, ähm, keskmine oodatav elu, eluiga, ega me sellest ei pääse ja oleks tõeliselt perversne, kui me hakkaksime seda probleemiks pidama meil on vaja meeles pidada äh, seda, kuidas see mõjutab ja saab tulevikus mõjutama finantsturge. peame kindlustama parema kontrolli ja järelevalve ning peame tulemuslikumalt jälgima seda, mis pensionifondidega Euroopas toimub. meil on vaja äh, analüüsida äh, kõikide tulevaste direktiivide mõju, riskifonde, tuletisinstrumente ja nii edasi, seda, kuidas nad mõjutavad pensionifonde tulevikus. kindlasti tuleb mõe-, mõelda ka selle peale, kuidas pensionifondidega spekuleeritakse. inimesi peab ähm, motiveerima säästma, aga säästa saab ainult seda raha, mis sul olemas on. ning inimeste säästmise motiveerimine toimu, toimib paremini, kui inimestel on selgem ettekujutus nendest alternatiividest, mis nende ees on. lõpetuseks paar lühikest märkust veel. ma ei ole kaugeltki mitte kindel, et me saame ülevalt poolt öö, kohustada mingisuguse N-summa pensionideks, mida öö, üle Euroopa makstakse, ehk me ei saa kehtestada üle-euroopalist pensionimäära teise samba osas on minu arvates oluline, et inimestel jääks inimväärne pension, aitäh ja volinik, palun. aitäh, möödunud suvine roheline raamat alustas mm, vajalikku mm, debatti Euroopas pensionide üle, huvigruppidega on olnud äh, Äh, üle saja kohtumise, tuhat seitsesada reageeringut tuli. rohelises raamatus on analüüsitud põhilisi väljakutseid pensionide alal, on esitatud neliteist küsimust, kuidas pensionid jääksid jätkusuutlikuks ja turvaliseks, aga olles samal ajal öö, ähm, öö, ähm, proportsionaalsed. minu kolleegid, volinikud on veendunud, et vaja on koordineeritud poliitikat meie valdkondades, meie kureeritavates valdkondades. paar sõna nüüd, miks komisjon möödunud aastal selle rohelise raamatu välja tõi. kõigepealt meil on vaja tasa teha see vahe, mille on toonud kaasa järjest tõusev keskmine oodatav eluiga, ning pensioniiga, äh, nende vaheline vahe siis. ning äh, meil on selja taga kümne aastat pensionireforme, me peame kindlasti ka äh, võtma arvesse õppetundi finantskriisist. kriis illustreeris seda, kui, kuidas võib olla see mõju finantsturgudele, kuidas võib olla mõju pensionifondidele ja nii edasi edasi me peame olema pensionisüsteemides täielikult valmis sellele, et järjest kiireneb elanikkonna vananemine. liikmesriigid tegelevad juba pikaajalise koostööga, õpitakse üksteise kogemustest, vahetatakse head tava alast äh, infot pensionireformide osas. kindlasti on vaja koordineerimist Euroopa Liidu tasandil, kindlasti on vaja piiriülestes küsimustes Euroopa Liidu reegleid. viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liidu koordinatsioonitöö toetanud liikmesriikide ponnistusi ja paljud liikmesriigid on juba väga palju edasi läinud oma pensionisüsteemiga, mis on hakanud peegeldama äh, soorolle, äh, muutusi tööturul ning muudatusi keskmises oodatavas elueas, aga palju on veel tööd vaja teha ja mõnedes liikmesriikides pole pensionireforme vormidega veel alustatudki. daamid ja härrad, mul oli väga hea meel lugeda seda raportit, kindlasti kõigepealt ma sooviksin avaldada tunnustust raportöörile. see toetab vägagi meie äh, kasutatavat terviklikku lähenemist. siin on alla kriipsutatud piisavuse, jätkusuutlikkuse kriteeriumi, ning kindlasti on ka rõhutatud siin seda, kus Euroopa Liit saab anda lisaväärtust. komisjon on praegu lõpusirgel oma töös, arvestades seda, et olukord on väga pakiline, on komisjon juba alustanud ettevalmistusi valgeks raamatuks, kaks tuhat üksteist kolmandas kvartalis peaks see välja tulema ja lõpetuseks ma sooviksin öö, ähm, öelda, et üks Euroopa sotsiaalmudeli suuri edulugusid on see, et vanadus ei ole vaesuse sünonüüm ja seda lubadust me peame ka tulevikus täitma, liikmesriigid peavad võtma vastu õiged otsused selleks, et nende pensionisüsteemid seda eesmärki täide, täidaksid. me ootame elavat arutelu ähm, pensioniküsimustes, nii nagu see on varamgi olnud ja ma kindlasti loodan parlamendi toetusele, nii et me saaksime piisava Äh, ja jätkusuutliku pensionisüsteemi tulevikuks kindlustada. aitäh äh, ja nüüd majandus- ja rahanduskomisjoni nimel härra Kutaš, palun. suur tänu, proua president. täna siin täiskogu saalis räägime pensionitest meie rahvastik on vananemas, räägime sellest, räägime ka finants- ja majanduskriisi mõjudest, räägime sellest, kuidas inimesed, noored inimesed üha hiljem sisenevad tööturule, räägime lähimuse põhimõttest, mis seab meie tööle teatavaid piiranguid Euroopas kuid kui liikmesriigid rakendaksid Euroopa õigusraamistikku paremini, toimiks meie ühisturg paremini ja meie töötajate mobiilsus toimiks paremini me tahaksime, et äh, riiklikud pensionisüsteemid teeniksid oma eesmärke ja selleks äh, me peame kandma hoolt selle eest, et inimesed jääksid tööturule kuni pensioniea saabumiseni. tööpuudus äh, on tõsiseks riskiks pensioneid, toimivad pensionid eeldavad tööhõive toetussüsteeme, pensionisüsteemid äh, ei tähenda seda, et äh, tegelikult äh, mõned haavatavad rahvatusrühmad, rahvastikurühmad jääksid sissetulekust ilma, sugugi mitte, tuleb leida sobivad lahendused, praegu me oleme rääkinud siin ka Euroopa pensionide võimalusest, liikmesriigid peavad tagama oma pensioni, kuid sellest pensionist ei piisa. ma arvan, et äh, liikmesriigid äh, ei äh, taha Euroopa Liitu kaasata valdkonda, mis on äh, varem olnud riigi pärusmaaks ja sotsiaalsed rahutused võiksid siinkohal päris üllatavate tulemusteni viia. mõelge, ma mõtlen siin näiteks rahvastikule, kes sageli jääb, satub äh, riigi ohvrit, riigi huvide ohvriks. suur tänu ja härra Le Jong, suur tänu, proua president, kõigepealt tahaksin kogu südamest tänada Riia Omen-Reuterit selle tiheda koostöö eest, mida me oleme ühiselt teinud, ta on olnud meie komisjoni ettepanekutega suures osas nõus, iseäranis on nad olnud nõus selle Euroopa süsteemi ettepanekuga, mis tagaks kõigile äh, informatsiooni pensioni suuruse kohta, aga on siiski mitmesuguseid küsimusi, mis on jäänud veel lahtiseks äh, ja muuhulgas ka meie ettepanek, et Euroopa pensionisüsteem peaks olema kuidagi eraldi Euroopa majanduspoliitikast ja te olete teinud sellise ettepaneku, ma ei tea, kuidas seda praktikas ellu rakendada, mistõttu olen ka selle raporti vastu. ja siis veel see soovitus lükata pensioniiga edasi, võttes arvesse vananevat elanikkonda, ma leian, et sellised sammud oleksid, on ebavajalikud minu koduriigis ja seetõttu pole see minu jaoks vastuvõetav ja naiste õiguste komisjoni äh, nimel proua Madeira. suur tänu, proua president, ka mina tahaksin tänada Riia Omen-Reutenit kuivõrd äh, komisjoni rohelises raamatus pole soolisele aspektile piisavalt palju tähelepanu pööratud äh, pensionisüsteemide kahe käsitluses, Äh, valmistab äh, see lähenemine mulle muret, äh, naiste, naiste pension kannatab sageli hoolduspuhkuste, last, lapse hooldus, vanurite hoolduspuhkuse all ja naised sageli on nõus ka osalise tööajaga tööga ja seetõttu on naiste ja meeste sissetulekute vahe umbes kaheksateist protsenti Euroopa Liidus keskmiselt, seetõttu naised on diskrimineeritud ka pensionisüsteemides, sageli naiste pensionid on väiksemad kui meestel ja see toob kaasa vaesuse naiste hulgas iseäranis, kui me peame silmas asjaolu, et naiste oodatav eluiga on keskmiselt pikem kui meeste oma. pidades silmas seda, et naised kannavad hoolt pereliikmete eest, tuleks seda hoolekande rolli ka pensionisüsteemide puhul arvesse võtta ja ka finantskalkulatsioonide puhul arvesse võtta ja ma looda, ma loodan, et rohelises raamatus pööratakse tulevikus rohkem tähelepanu soolise, sugudevahelise ebavõrdsuse delikaatsele küsimusele. Äh, pisut positiivset diskrimineerimist teile lisakõneaja andmisega ja nüüd fraktsioonide nimel härra Ööri kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel. köszönöm szépen, eh, elnök asszony, mindenek előtt. Eh, suur tänu, proua president, kõigepealt. umbes, esitatud on, on umbes viissada muudatusettepanekut, see näitab, kui huvitatud inimesed sellest teemast on ja ma tahaksin õnnitleda raportööri selle puhul, et ta suutis lõpp, lõppdokumendis peegeldada tõesti praeguse parlamendi arvamust. meil on olemas juba roheline raamat, tulemas on valge raamat, seega me jõuame selle arutelu kriitilisse faasi. üldiselt oleme me komisjoni lähenemisega ühel meelel, samal ajal tahaksin ma juhtida teie tähelepanu sellele, et, et süsteem võiks olla täpsem. rääkides teisest sambast, siis see võiks olla lisand esimesele sambale. me ei räägi siin sellest, et teine, teisi sambaid tuleks äh, luua seeläbi, et võetakse esimestest sammastest raha ära. Äh, seeläbi ei tohiks ohustada stabiilsust arvatavasti ei saa pensionisüsteemid ise oma probleeme lahendada, meil on tarvis rohkem majandusalast koostööd. ja eesmärgiks peaks olema tagada, et süsteemid oleks äh, seotud ka äh, majandusjuhtimise strateegia ja Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga, suur tänu. järgmisena härra Taarten, kaks minutit suur tänu, proua president. ma sooviksin rõhutada siinkohal seda konsensust, mille raportöör saavutas. palju õnne, proua Omen-Raiten. hääletusel tööhõivekomisjonis toetas seda dokumenti suur häälteenamus. ning selline suur häälteenamus oleks tugev signaal ka teistele institutsioonidele. see dokument on ainus, mis peegeldab äh, meie komisjoni arvamust, et Merkel-Sarkozy tegutsemine õõnestab esime-, esimest pensionisammast. raporti projektis rõhutab äh, parlament esimese samba tähtsust ja räägib sellest, et teised sambad on lihtsalt täiendava iseloomuga. keskendutakse rohkem pensionile mineku eale, ja öeldakse, et pensionile mineku iga ei peaks automaatselt pikendama samuti rõhutatakse seda, et kõik sidusrühmad peaksid olema kaasatud reeglite koostamisse, tuleb tagada võrdsus meeste ja naiste vahel, Barbara juba rääkis siin selles seostes diskrimineerimisega. ma olen väga rahul sellega, et parlament saab saata selge sõnumi volinikule, tegemist on sotsiaalse ja progressiivse sõnumiga ja loodetavasti võetakse seda arvesse ka valge raamatu koostamisel. suur tänu, härra Taerden, nüüd proua Haarkin suur tänu, proua äh, president, suur tänu raportöörile hea töö eest, ta tegi, muutis ka minu elu selle läbi kergemaks, suur tänu ka voliniku eest, et ta siia meiega seda küsimust arutama tuli. võttes arvesse mõningaid numbreid, mida mina olen nüüd näinud, mis näitavad, et äh, vahe praeguste pensionisüsteemide jaoks eraldatavate summade äh, Äh, nii era- kui äh, avaliku sektori pensionisummade äh, ja tulevikus vajaminevate summade vahel on väga suur, niisiis see viitsütikuga pensionipomm on üsna tõsine probleem ning meil on tarvis see pomm ka nüüd desarmeerida. aga kes vastutab? raportis ütleme me selgelt, et liikmesriigid vastutavad selle eest, et tagataks oma kodanikele piisavad pensionid, aga me ütleme ka, et liikmesriikide majandused on üksteisest sõltuvuses. seetõttu tuleb koordineerida pensionipoliitikaid. aga me ei usu, et Euroopa Liit sa-, peaks paika panema mingisugused pensionimäärad või pensionile mineku ea. samas arvame me, et liikmesriigid peaksid defineerima piisava pensionimäära äh, mis läbi saavad pensionärid ka elada väärikat elu. samuti tuleb võtta arvesse meeste ja naiste olukorda, kes on vahepeal mitte töötanud, sest nad on hooldanud oma lähedasi. lõpetuseks toetan ma pensionikohustuste kaasamist, me teame, et pensionimaksete osas on tekkimas täielik, tõsine eelarveauk ning me ei saa lubada selle suurenemist. suur tänu, proua Harkin, järgmisena proua Lambert, kaks pool minutit. suur tänu, proua president. minagi tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. me kõik teame, et liikmesriigiti on äh, ja ka äh, parteide vahel on suured erimeelsused ning see, et suudeti jõuda nii suurele konsensusele, on märkimisväärne. meie frakts-, fraktsioon on rahul sellega, et raportis rõhutatakse esimese samba tähtsust räägitakse ka sellest, et pensionid peavad olema piisavad, tagamaks väärikas vanaduspõlv. eelmisel aastal rääkisime me ju palju vaesusest ja paljude inimeste jaoks on selline kindel see sissetulek äh, oluline tagatis. samuti peame me siin rääkima naiste piisavast pensionist ning diskrimineerimisest vanemate töötajate vastu. samuti peame õhutama me inimesi ka pensionipõlves töötama. pensioniõiguste ülekantavus on kriitilise tähtsusega küsimus, järjest enam inimesi ei, ei tööta kogu oma tööajal ühe ettevõtte jaoks, sageli töötavad nad mitteettevõtte jaoks, sageli mitmes riigis. ning me peame vältima pensionisüsteemide, pensionite killustatust niisiis, Euroopa Liidul on oma roll mängida. ma olen ka väga rahul sellega, et raportisse on sisse kirjutatud teise samba kohustused, kus välditakse ka diskrimineerimist töölepingute vanuse või soo põhjal. ning ma, me oleme ka rahul, et me, meie lähenemine on elupõhisem kus võetakse arvesse tänapäeva tööelu eripärasid, nii positiivseid kui negatiivseid. ning jällegi, me äh, tunnistame seda, et solidaarsus esimese samba puhul on väga oluline, kus võetakse arvesse ka inimesi, kelle töölepingud on lühiajalised ja nii edasi. samuti ei soovi me väga rõhutada erapensioneid kolmandas sambas. kui inimesed sellise süsteemi valivad, on neid vaja ka piisavalt informeerida. samuti tervitame me asjaolu, et raportis räägitakse sellest, et kui pensionisüsteeme muudetakse, peab inimestele andma piisavalt kohanemisaega, korraldamaks oma rahanduslikku tulevikku. suur tänu! suur tänu, järgmisena proua Kirling. üks minut. suur tänu! minu fraktsioon toetab rohelise raamatu avaldamist, see on väga ajakohane ja väga ajakohane on ka kõikides liikmesriikides selle teema alased arutelud. demograafiline muutus, soopõhised probleemid ja nii edasi ja nii edasi. raportis rõhutatakse seda, et liikmesriigid peavad vahetama häid kogemusi, infot, ning rõhutatakse aga ka seda, et pensionid on liikmesriikide pädevuses. tunnistatakse seda, et Euroopa Liit ei peaks paika panna piisavat äh, pensionimäära või pensioniiga, aga väga selgelt ja tungivalt nõutakse seda, et liikmesriigid reguleeriks, äh, võttes arvesse omaenda olukorda, olukorra, äh, süsteeme piisavalt. ma arvan, et siseturu jaoks on oluline äh, pensioniõiguste ülekantavus, inimesed ei tohiks kannatada seeläbi, et nad on töötanud erinevates liikmesriikides. inimeste ootused küll muutuste äh, käigus ka muutuvad, kuid, kuid meie peame nende muutustega samuti kaasas käima. suur tänu, järgmisena proua Figureidu. poolteist minutit. suur aitäh proua president, me peame selles debatis meeles pidama, et tegu on ettepanekuga, mis on otsapidi seotud konkurentsipaketiga. Saksamaa paistab olevat eriti valmis ähm, riikliku turvalisuse süsteemi ründama, palku madalda, alandatakse ja nii edasi, kõike selle nimel, et saaksid kaetud finantssektori huvid. ja me teame, et finantssektor soovib jätkuvalt jätkata loteriid ähm, pensionidega. me peame aduma, et tegu on ebasotsiaalse poliitikaga ning me peame seda mõistma. see on eluliselt tähtis me peame arvestama, et keskmine oodatav eluiga tõusab, paljudel juhtudel inimesed töötavad palju pikemat aega. dokumendis on käsitletud ka erasektori sekkumist, aga sellega on seotud hulgaliselt spekulatsiooniriske. paljud äh, vanemad naised äh, satuvad vaesusesse nende asjaolude ähm, kombinatsiooni tulemusel seda peaksime arvestama. vanematel inimestel peavad olema õigused tagatud, noorematel ka, ja meil on vaja parandada oma fiskaalset lähenemist kogu finantssektorile ja tehingutele ja see peab toimuma samal ajal, kui pensioniea tõstmine ning äh, kõikehõlmava sotsiaalkindlustussüsteemi kasutusele võtmine. see teeks ära väga suure teene Eh, vanematele inimestele ja oleks ka nooremate huvides. härra Clark, üks minut. tööhõivekomisjonis möödunud aasta novembris ütles raportöör, et pensionid on täielikult liikmesriikide pädevuses. nüüd aga räägitakse Euroop-, üle-euroopalisest koordinatsioonist. üheksandas punktis eh, rõhutatakse eh, rohelises raamatus liikmesriikide koordinatsiooni ehk räägitakse ühte, tehakse teist. Briti pensionifondide assotsiatsioon ütleb, et see raport muudab pensionid kulukamaks fakt on see, et saab olema äh, vajalik kasutada tohutuid samm äh,, summasid selleks, et pensioni ähm, skeemid kokku ei kukuks. liikmesriikidel on vaja abi selleks, et preemiumid ähm, madalad hoida. vastasel juhul saavutatakse seda, mida püütakse vältida äh,. härra Le-, kolleeg Le Pen ähm,, poolteist minutit, kallid kolleegid ähm,, homme on meil juba pensionid tulejoonel, kuidas on võimalik e, päästa neid, on vaja saavutada kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks eelarve tasakaal, praegu on asjad tasakaalust väljas. vaja on vähendada neid soodustusi või väljamakseid. siin on öeldud, et need välismaalased, kes meie äh, ühendusse saabuvad, et nemad peavad saama väiksemat pensioni, kuna nemad ei ole kunagi mingisuguseid sissemakseid teinud. igasugune, igasugused sellised arengud kindlasti suurendavad survet liikmesriikidele. liikmesriikidel on ainupädevus selles küsimuses, aga vastupidiselt rahva soovile rakendame me eelarve karme meetmeid ja äh, püütakse päästa ultraliberaalset äh, lähenemist. härra Mann, poolteist minutit. aitäh, proua president. on väga tore, et selline raport on koostatud. üle neljasaja muudatusettepaneku on põhikomisjonis laekunud ja kakssada teistes Äh, Austrias, Soomes ja mujal on väga edukad süsteemid, seal on tulemus olnud teistsugune. Äh, risk on muidugi see, et kulud saavad olema väik-, märksa kõrgemad näiteks, äh, näiteks nelikümmend protsenti, kui on tegu vabatahtliku pensioniga. konsensus, mis on saavutatud sotsiaal- partneritega seda ei tohiks rikkuda. vaja oleks paika saada mingisugused miinimumstandardid. vastasel juhul on tulevik inimeste jaoks väga ebakindel. mis puudutab harmoneeritud pensioniiga, siis äh, see küll läbi ei lähe. Sarkozy ja Merkel on püüdnud ähm, siin oma tööd teha. kindlasti on vaja arvestada üldist demograafilist olukorda. meil peab olema võimalus kindlasti ka arutada seda valget raamatut, äh, kindlasti peame arutama vabatahtlikke tööpensione, sellepärast et need muuda, muutuvad järjest äh, tähtsamaks raportööril on küsimus, kas te ähm, aktsepteerite seda? palun, proua Oomen. aitäh, president. ma püüan siin selgitada ühte vääriti mõistmist, pöördun härra Manni poole, öelge palun, kus kohas siin raportis äh, on öeldud, et seda süsteemi tuleks kohaldada teisele sam-, teise samba pensionidele. meil on kaks raportit kahelt komisjonilt. Solvency kahes tehti ettepanek, et seda peaks kasutatama ka mm, teise samba suhtes, aga minu arvates see ei toimiks. minu arvates me peaksime süüvima üksikasjadesse ja kindlasti meil see võimalus saab olema, kui me seda valget raamatut üksikasjalikult arutame ja siis meil on võimalik ka veenda inimesi, sellepärast et paraku paljudes liikmesriikides sellist kogemust ei ole. ja sellepärast nad ei tea ka seda asja. üksikasjadesse me ei lasku, nüüd äh, proua Peres, poolteist minutit. aitäh, president, volinik, see on suuniseid andev debatt parlamendilt äh, peaks teieni minema üks sõnum. siinkohal ma saa-, sooviksin mainida seda konkurentsipaketti, äh, kus on tehtud ettepanek, et üle kogu Euroopa oleks pensioniiga kuuskümmend seitse. kui nii, siis me ehitame üles sotsiaalset Euroopat, aga paraku meie eurooplaste öm, kulul. proua Oomen on siin välja käinud erineva lähenemise. sotsiaalküsimuste komisjoni nimel ütlen ma, et väga oluline on seda arvestada, kui te selle raporti korral tööd te teete. kindlasti on vaja arvestada ka soolist aspekti, mis minu arvates on siin mõningal määral unarusse jäänud. ütlesite, et kõige parem viis asjale lähenemiseks on tööhõive propageerimine. aga kindlasti meil on vaja arvestada ka inimeste töövõimelisust. proua Ummeni raportis on paraku selliseid punkte, millega meil on raskusi, millega me päris nõustuda ei saa see näiteks, et keskmise eluea tõus peaks äh, automaatselt seos, peegelduma pensioniea tõusus, see mõjutab sotsiaalseid õigusi ja seda me ei saa toetada. kui meil pole sotsiaalset dialoogi, kui me ei kaasa sotsiaaldia-, partnereid nende läbirääkimiste äh, kestel, siis me ei jõua kuskile. aitäh ja kolleeg Sterks! aitäh, president, volinik, kolleegid! minu arvates raportööriga koos on väga tasakaalustatud lähenemine leitud. tõsi see on, et Euroopa Liidult saab tulla eh, lisaväärtus. üks asi on esimene sammas, jah, aga teisest küljest on tähtis ka garanteerida, et liikmesriikide rahaasjad oleksid heas seisus. Neid on ju vaja heas seisus hoida selleks, et pensionisüsteem ähm, toimiks selge on, et komisjonil ja Euroopa Liidul on vaja töö teha ja see peab selgeks saama ka liikmesriikidele. riskid on siin ju selgelt näha. teiseks, teisest sambast. teises sambas Euroopa Liit saab anda lisaväärtust, siin mainiti Solvency kahte ja minu arvates komisjon peaks siin analüüsima pikemas perspektiivis riske, veenduma, et need riskid oleksid kaetud ning nõukogu peaks eriti süüvima pensionisüsteemide pikaajalistesse riskidesse teises sambas. analoogiliselt proua Harkiniga kardan ka mina, et meil ei ole kõik siin kaetud. härra Šimanski, üks minut Euroopa Parlamendi resolutsiooni projekt on läbinud konsulteerimisprotsessi Euroopa Parlamendis, see on ära teeninud meie toetuse. me tervitame heade tavade vahetamist, kogemuste vahetamist ja äh, seejuures sekkumata riikide niigi delikaatsetesse habrastesse süsteemidesse. tööhõivekomisjon on rõhutanud seda, kui oluline on pensionisüsteemide äh, tulevane muutus, reform, kuid selline reform peab olema demokraatlik ja igal juhul äh, tuleb reformi püüe, püüetes äh, arvesse võtta Euroopa demograafiliste muutustega samuti tuleb arvesse võtta liikmesriikide erinevaid olukordi ja pensionisüsteemide via-, finantseerimisel. härra Händel, üks minut. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad me peame mõistma, kui olulist väärtust toodavad inimesed, tehes tööd ja me peame mõistma ka seda, et inimesed tahavad kindlat, turvalist eh, pensionit ja see on eh, seda olulisem, et praegusel hetkel seisame silmitsi majanduskriisiga, me peame tagama selle, et pensionid oleksid usaldusväärsed ja kindlad. Ähm, praegusel hetkel börsi muutused võivad ähm, miljoneid pensionisüsteeme äh, hävitada ja me ei tohiks lasta pensionisüsteemidel hävida spekulatsioonide tõttu. pangad vastutavad äh, tegelikult ka selle eest, et Euroopa süsteem praegusel hetkel pole paindlik äh, kuid äh, oluline on, et eelarved oleksid kontrolli all ja, äh, ja et me suudaksime võidelda vaesuse vastu meie rahvastiku hulgas ja pensionisüsteemid, tugevad pensionisüsteemid on üheks vähend, vahendiks selle tagamisel. härra Obermaier, palun üks minut. suur tänu, proua president! kõigepealt äh, tahaksime me ka, et Äh, pööratakse rohkem tähelepanu pensioni heaga, üle viiekümne viie aastaste puhul oodatav äh, eluiga suureneb, äh, noored inimesed hakkavad tööle hiljem, demograafiline olukord on muutunud, meie elanikkond vananeb ja see on muutunud kitsaskohaks pensionisüsteemidele, meil on vaja perekeskseid pensionisüsteeme ja tuleb arvesse võtta ka perede panust mm, põlvkondade vahelise lepingu tagamiseks nii-öelda, me peame samuti tagama asjaolu, et vanemad inimesed saaksid töötada ja jääda tööturul aktiivseks nii kauaks kui vähegi võimalik. härra volinik, me näeme sisserändajate vooge kuid äh, sisserändajate vood äh, tööturul ei ole meie pensionisüsteemide tagamise vahendiks, äh, see seab ohtu rahu Euroopas. suur tänu ja nüüd proua Jaslovska. suur tänu, proua president, lugupeetud daamid ja härrad. demograafilised muutused Euroopas, iibe langus ja kõik sellised muutused äh, seavad meie riigieelarved äh, surve alla. ja äh, kui turvalised on meie pensionisüsteemid, kas need suudavad tagada sobiva, piisava sissetuleku? see on usaldusväärsuse küsimus, liikmesriikide usaldusväärsuse küsimus, pensionisüsteemid on kallid süsteemid, pikaajalisel protsessil põhinevad süsteemid, liikmesriigid peavad otsustama äh, üheskoos komisjoni ja nõukoguga. Äh, kuidas arvesse võtta muutustega kaasnevaid äh, täiendavaid kulusid, äh, vastasel korral võib tekkida olukord, kus liikmesriigid on üksinda täiendavate kulude katmisel. kaks asjaolu, mida ma tahaksin siinkohal välja tuua, on selleks, et muuta pensionisüsteemid kindlaks, tuleb meil sissetulekut sissetulekute allik-, sissetulekuallikaid mitmekesistada ja äh, me peame tagama pensionisüsteemide stabiilsuse, äh, kuid see eeldab äh, tööturu stabiilset arengut. meil peab olema kindel õiguslik pensioniiga, mis on paika pandud, äh, Euroopa kodaniku keskmine eluiga on äh, täna suutnud kõrgem kui varem äh, ja, ja pensionisüsteemi reformid on hädavajalikud, kuid samas ka tervishoiu- ja haridussüsteemide reformida. suur tänu ja nüüd proua Gutierrez, härra Gutierrez, üks minut. suur tänu, proua president ma arvan, et Euroopa pensionisüsteemide tugitalaks on riigisüsteem, äh, sellepärast, ja see peabki nii olema, äh, sotsiaalsuse, äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse, solidaarsuse süsteemides um, see peab nii olema, liikmesriigid peavad tagama oma oma kodanike pensionid, need peavad olema jätkusuutlikud, need peavad olema kindlad pensionid on umbes kakskümmend protsenti oma väärtusest viimasel ajal ka kaotanud. selline areng ei saa jätkuda, meie süsteemide jätkusuutlikkus äh, vajab ülevaatamist, vajab uuendusi, meil on vaja ambitsioonikaid poliitikaid selleks, et äh, iibemuutustega ja tööhõive ebastruktuuriliste puudujääkidega toime tulla ja me peame tagama ka meie pensionisüsteemide äh, jätkusuutlikkuse. ma leian, et on häbiväärne, et äh, meie oleme esitanud äh, täiesti ebaväärikaid ettepanekuid äh, seoses finantsspekulatsioonidega pensioniturul, ma leian, et meie jaoks kõige olulisem oleks just nimelt tagada ähm, väärikas pensioniiga. proua Linn, palun, tahaksin tänada Riia Omen-Reutenit tehtud töö eest töö hästi tehtud ja pensionid on ennekõike liikmesriikide ülesandeks, see tuleb raportis selgelt välja, me oleme lükanud tagasi kõik miinimumpensioni kohta tehtud ettepanekud Euroopa Liidu tasandil, Solvency kaks süsteemide rakendamine pensionisüsteemide puhul tagasi lükatud. Lissaboni leppes on selgelt välja öeldud, et tegemist on liikmesriikide, mitte Euroopa Liidu pädevusse kuuluva valdkonnaga. aga meie saame oma, omalt poolt kaasa aidata häid tavasid ja kogemusi vahetades. mul on väga hea meel, et kutsuti üles tööhõive direktiiv kaks tuhat tuhat rakendamist selleks, et diskrimineerimist ära hoida ja see on kaasatud dokumente. mis puudutab pensioniikka, pensioniiga, siis mina olen alati rõhutanud, et me peame igal juhul sobima pensioni hea panema paika liikmesriigi tasandil. tegemist peab olema siis eaga, mis võimaldab sul pensionit hakata välja võtma, kuid samas sa ei pea pensionile jääma, me ei tohiks aga rakendada sellist pensioniiga, mis sunniviisiliselt inimesi sunnib äh, pensionile minema, kuigi nad seda ei soovi, seda paraku raportis sees ei olnud. suur tänu ja järgmisena härra Kabnoh, üks minut. kõneleja räägib ilma mikrofonita lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin äh, avaldada tunnustust raportöörile, kes on teinud ära suurepärase töö, on käsitlenud kõiki neid sadu muudatusettepanekuid, mida esitati, kuigi tegemist pole seadusandliku raportiga, on see raport siiski äärmiselt oluline, pidades silmas liikmesriikide äh, sotsiaalkindlustussüsteeme me toetame põhimõtteliselt järgmisi järeldusi. pensionisüsteemidega äh, seoses tehtud otsused on poliitilised otsused, mis kuuluvad liikmesriikide pädevusse ja seda täiel määral. pensioniiga tuleb tõsta. ja Euroopa Liidu ainukeseks äh, sissetuleku allikaks äh, tulevikus on tööjõu tootlikkus. me tahame to-, toetada vanemate töötajate töötamist, seda saame teha tööturu paindlikumaks muutmisega ja pensionisüsteemide sobivaks kujundamisega pensionisüsteemide kooskõlastamine ja reformide kooskõlastamine Euroopa Liidu tasandil pole vajalik, aga pensioniea ühtlustamine Euroopa Liidus ei leia meie toetust ja samuti me ei toeta seda, et eeldatavat eluiga ja pensioniiga hakatakse seostama. samuti me ei taha, et definitsioonide määratlemine toimuks Euroopa Liidu tasandil. suur tänu ja proua Aljataar, palun üks minut. van de lidstaat zelf en solidariteit, dat is wat de rapporteur suur tänu lähimuspõhimõte tähendab seda, et otsustavad liikmesriigid. seda kordas raportöör üle ja üle. ma lootsin, et see roheline raamat, mis rääkis ainult kärbetest, visatakse prügikasti ja häbiväärne on, et raportöör ütles, et roheline raamat oli positiivne raportöör räägib küll ühelt poolt lähimuspõhimõttest, kuid teisalt ütleb ta, et tuleks suurendada Euroopa Liidu rolli teatud valdkondades. Euroopa Liit peaks veenma liikmesriigi kõrge, kõrgendama pensionile minekuiga. Euroopa Liit peaks töötama pensionifondide suurema konkurentsivõime ja erastamise suunas kui meie süsteemid oleks sotsiaalsemad, siis võiks kaitsta ka Euroopa Liidu mõju, aga praegusel hetkel keskendutakse ainult siseturu, turu küsimustele ja vaesemad inimesed kannatavad järjest rohkem. suur tänu, härra Kaasa. suur tänu, kõigepealt tahaksin õnnitleda kolleeg Oman Reutenit väljapaistva töö eest raport tunnistab, et ajal, mil Euroopa Liidu kodanikud on eriti haavatavas olukorras, on hädavajalik, et sotsiaalkaitsesüsteemid, eriti pensionisüsteemid, oleks tugevad ning annaks vananeval, vanematele inimestele kindlustunde ja majandusliku sõltumatuse. liikmesriigid peavad defineerima küll piisava pensionimäära, mis peaks tagama siis väärika elu vanaduspõlves. see siinkohal tuleb arvesse võtta iga liikmesriigi olukorda ja eripärasid. tuleb austada lähimuspõhimõtet. ma tervitan üleskutset komisjonile ait-, et aidataks kaasa heade tavade ja kogemuste vahetamisele liikmesriigid peavad läbi viima pensionireformid, et, et täidetaks rohelise raamatu eesmärgid, reformid peavad olema aga jätkusuutlikud, seda on väga keeruline teha rasketel aegadel. seda tuleb arvesse võtta isegi öö, majandusjuhtimise öö, reformi arvesse võttes. suur tänu, proua Köns, üks minut. suur tänu, proua president. minu arvates on ääretult oluline, et pensioniküsimustes saavutatakse võimalikult kõrge Euroopa koordineerimistase. see on, siin on küsimusi makromajandusliku stabiilsuse kohta, ning äh, inimestele väärika elu tagamise kohta liikmesriigid liiguvad pensionisüsteemide reformis küll erinevates suundades, aga kõik peavad tagama jätkusuutlikkuse ning peamiseks prioriteediks peab olema väärikas vanaduspõlv ja selle tagamine. tuleb konsulteerida sotsiaalpartneritega, peab tagama piisava üleminekuperioodi ning tuleb teavitada kodanikke muutustest ja nende mõjudest kodanikud peavad ise olulised otsused vastu võtma. ning me peame kõikidest muutustest seetõttu kodanikke teavitama. suur tänu, proua Ford, üks minut. suur tänu. kui Bismarck tuli tuhande kaheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal välja riikliku pensionisüsteemiga, oli keskmine eluiga ainult nelikümmend viis. täna äh, üritame me ka tagada pe-, pärast pensionipõlve mõistlikku sissetulekut turu- ja majandustingimused erinevad, on erinevad ning riigid peavad ise vastutama oma reformide eest. jätkusuutlikud pensionisüsteemid nõuavad ka korralikku eelarvepoliitikat, aga parlamendi raport on selge ja selle sõnum on selge. ei saa olla harmoneeritud miinimumsissetulekut või pensionile mineku iga. pensioniõigused peavad olema ülekantavad ühelt ettevõttelt teisele ja ühest riigist teise samas tuleb tagada läbipaistev info, mis oleks ka kergesti kättesaadav. jah, meil on tarves, tarvis turvalisi säästusüsteeme, aga need peavad olema ka intelligentsed, ohud pensionisüsteemidel ei ole sarnased ohtudega pankadele või kindlustusettevõtetele, sest eelkõige kannatavad tarbijad ja antud juhul pensionärid, suur tänu. suur tänu, proua Ford, järgmisena proua Morin Chartier, poolteist minutit. suur tänu, proua president kõigepealt tuleb tunnistada, et kriis ja demograafiline olukord on mõjuta-, põhjustanud selle, et me peame nüüd igas liikmesriigis tegelema pensionisüsteemide ümberkorraldamisega. lähenemine põhineb konsultatsioonidel, volinik ütles, et rohelise raamatu ko- äh,, rap-, raportöör äh, äh, oma raportis on samuti välja toonud selle konsultatsiooni olulisuse. me peame andma endast parima, tagamaks pensionisüsteemide maksujõulisuse. kõigepealt võrdsus tuleb silmas pidada ka naispensionäre. kõigepealt äh, ebavõrdsus tööturul, mis toob kaasa ka pensioniaja ebase-, ebavõrdsuse. me peame kandma hoolt selle eest, et me peame päästma oma pensionid, muidu äh, pensionisüsteemid, muidu me toodame äh, terve põlvkonna naisi, kes pole töötanud, kellel pole olnud karjääri ja nende ainukeseks võimaluseks ellu jääda on miinimumpension. siis äh, teine tähtis osa, osa on noorte sisenemine tööturule, mitte ainult kriisitingimustes, vaid muidu äh, nad peavad kandma hoolt teiste põlvkondade eest, äh, nad peavad kandma hoolt enda eest, oma vanemate eest, oma vanavanemate eest, me peame kiirendama oma, oma tööd, koostööd, äh, et selliseid probleeme lahendada no,. Uh, suur tänu. järgmisena proua Steinruck. kolleegid, pensionid on oluline eeltingimus äh, õndsaks pensionipõlveks. seetõttu peab tagama, et inimeste töökohad ei oleks odavad, sest see tähendab ka odavaid pensione inimestel peab olema võimalus ka erapensionile. raportis mainitakse ära, et paljud inimesed e- elavad vaevalt oma palgast ära, see, e- rääkimata sellest, et nad suudaksid oma erapensionifondi veel midagi maksta. seetõttu peab Euroopa pensionisüsteemide aluseks olema jooksvad maksed. samas ei saa kogu süsteemi korraldust jätta liikmesriikide hooleks. Euroopa peab selgelt tagama, et inimesed suudaksid oma pensionitest ka ära elada. kolleeg Toomas Mann rääkis detailselt äh, Saksamaa pensionisüsteemist, ma ei soovi tema juttu üle korrata, aga minu järeldused on enam-vähem sarnased tema omadega. me oleme koostööd teinud mitmete muudatusettepanekute kallal ning minu arvates on oluline, et komisjon tulevikus võtaks arvesse ka riikide eripärasid. ning seal, sealseid kohapealseid tingimusi, et me ei hülgaks oma pensionäre. suur tänu, härra Stolojan, poolteist minutit. suur tänu, president. ma arvan, et me peame jääma realistlikuks ning peame mõistma, et praegused, et praegused, praegused pensionid tähendavad seda, et va-, äh, et äh, põlvkondadevaheline äh, varade ümberjagamine, jooksvad maksed ei ole enam jätkusuutlik. me peame arvesse võtma elanikkonna vananemist, mis suurendab veelgi riikide pensionisüsteemide puudujääke siin mainiti juba, et võidakse tõsta pensionile mineku iga või pensionimakseid, aga kõik need meetmed on oma ulatuselt piiratud. samuti tuleb arvesse võtta, et selliste meetmete vastu on suured sot-, see, need meetmed tekitavad suuri sotsiaalseid vastuolusid. me peame mõistma, et me peame liik-, liikuma pensionisüsteemide suunas kus aktiivselt töötavad inimesed loovad, ehitavad oma pensionifonde ise üles. suur tänu, härra Koosa! az Európai Unió sok mindennel foglalkozott a fogyaték. Euroopa Liit on töötanud mitmete õigusaktide kallal, kus räägitakse ka puuetega inimestest Euroopa Liidu pensionisüsteemide puhul, aga pole puuetega inimesi just kõige paremini arvesse võetud. me räägime siin inimestest, kes on saanud puuetega inimeste pensionit, kuigi nemad ju ei ole selles süüdi ise paljudes Ida- ja Kesk-Euroopa riikide pensionisüsteemide alustalad on aga kokku kukkumas ja see on vastuolus kakskümmend kakskümmend strateegiaga. me räägime siin ju sellest, et üksikisikute vajadusi tuleks eraldi arvesse võtta. paljud puuetega inimesed on tegelikult võimelised ju tööturul tegusad olema. prognoosid ütlevad, et et äh, toetusi saavate, pensioneid saavate inimeste arv kahekordistub, väheneb aga töötavate inimeste arv. seetõttu tuleb pensionisüsteemi reformida, aga arvesse võtta ka puuetega inimesi. ma olen nõus raportöör ütleb, et praegusel hetkel on meil viiskümmend miljonit puuetega inimest Euroopast, nelikümmend üks protsenti nendest inimestest töötab, aga, aga ülejäänud viiekümne üheksal protsendil oleks samuti vaja midagi teha. suur tänu, härra Popakis! suur aitäh, president! kõigepealt avaldaksin tunnustust raportöörile, kes on püüdnud leida tasakaalu ühelt poolt rahalise jätkusuutlikkuse vahel ja teiselt poolt sotsiaalse õigluse vahel pensionisüsteemides Äh, kõrge tööpuudus äh, on meil, tööturg on liberaliseerunud, meil on äh, suured väljakutsed demograafilisest olukorrast johtuvalt ja selle, ja meil on vaja seega leida jätkusuutlik pensionisüsteem kõikides liikmesriikides. esimene sammas on see põlvkondadevahelisel ümberjaotamisel põhinev riiklik pensionisüsteem ja tegelikult see peaks juba üksinda olema piisav. Äh, sellele peab olema juurdepääs kõikidele, see peab olema turvaline ja seal on vaja piisavat raamistikku ja reeglistikku. oodatava keskmise eluea tõus ei peaks panema meid tegema valesid järeldusi elukvaliteet on näiteks selline parameeter, mida tuleb jälgida, peab olema motivatsioon, et inimesed kauem töötaksid. seal peavad olema ka turvaklauslid, muidugi. aga see ei peaks tähendama seda, et järjest rohkem inimesi äh, visatakse välja tööturult äh, sellisel ajal, kui meil on kõrge töötus. aitäh, kolleeg Pupakis, nüüd vaba mikrofon. me oleme ajakavast maas pool tundi. mul on seitseteist inimest palunud eh, mikrofoni, kõikile ma ei saa sõna anda, annan sõna viiele, sellepärast et meil on paraku väga tähtis raport äh, proua Mattiaselt äh,, mis puudutab ra-, ravimeid äh, ja kõigepealt Rahvapartei nimel, kolleeg. ta palus sõna, aga ta on juba lahkunud no kui president, kui äh, teda saalis ei ole, siis saab sõna järgmine. daamid ja härrad, diskussioon on äh, tekitanud palju emotsioone paljudes liikmesriikides, see on raske küsimus, minu arvates ei ole võimalik äh, kasutada kõikides liikmesriikides ühte ja sama ähm, süsteemi. fakt on see, et meil on siiski demograafiline kriis ja see tähendab, et me peame oma süsteeme reformima. paljudes liikmesriikides on probleeme pensionide finantseerimisega ning tekib ka küsimus põlvkondadevahelisest solidaarsusest. minu arvates peab pensionipõlve aluseks olema inimväärne sissetulek. ja kindlasti ei tohiks seal olla su-, sugudevahelist ebavõrdsust. proua Plump, üks minut. suur aitäh, president, volinik, mina tahaksin öelda, et juba tänase debati alguses rääkisite teie, härra äh, volinik, Euroopa sotsiaalmudelist ja selle edust. üks selle edulugusid on tõesti sugudevaheline võrdsus. ma loodan, et sellest raportist tuleb selge sõnum. nimelt, et garanteeritakse võrdsed võimalused ka ähm, pensionisüsteemis sooviksin siin mainida kolme asja. esiteks on minu arvates vaja hinnata mõju ühiskonnale. mõju, mis tuleneb nendest meetmetest, mis tunnustavad kodus tehtud tööd. pensioni arvestamisel tu-, tuleks seda aega arvestada artikkel viis ähm, on äh, välja jäetud vastavast sellest ähm, direktiivist. aitäh, mm, president, pensionisüsteemiga kindlustavad liikmesriigid oma pensioni, pensionäridele parima võimaliku pensionipõlve, meil on vaja ka Euroopa süsteemi, meil on kindlasti Eh, vaja paika panna ka eh, järelevalvesüsteemid kõikides liikmesriikides, sest vaid niimoodi on meil võimalik ähm, lasta kindlustusettevõtetel kasutusele võtta vastastikusem mudel. probleemi lahendamiseks eh, on vaja arvestada, et tegu on rohkema kui majandusprobleemiga. lõppude lõpuks me räägime ju inimeste eludest. meil on vaja äh, Äh, normaalset pensionisüsteemi, mis kindlustaks inimväärse eksistentsi tulevikku pensionäridele. ja kindlasti inimestel peab olema võimalus pensioni kolida ühest riigist teise ning ähm, kasutada pensioniõigusi absoluutselt kõikides riikides, kus nad on töötanud ja selles, kus nad pensionile jäävad. aitäh, president, volinik ma tahtsin küsida, kas üldse on mõtet valget raamatut avaldada öö, äh, ja mitte öö, ähm, arutada pakilisi probleeme. pensioniiga tegelik ja seaduslik on väga erinevad. diskrimineerimisvastased sammud tuleb kiiremas korras kasutusele võtta komisjoni poolt. komisjon peab kasutama kontrollmeetmeid ja parandama olukorda see muudab pensionisüsteemi ka jätkusuutlikuks. teiseks kutsume teid üles pensio- eh,, tööandja pensionide eh, kaasaskantavusega seoses mm, käivitada ka vastavad meetmed. asi on lihtsalt selles, et eh, liikuvad töötajad mm, ühest liikmesriigist teise liikuvad töötajad jäävad oma pensionist ilma. aitäh, härra Rubik! härra Rubiks. suur tänu, proua president, kallid kolleegid. majanduskriisi tingimustes äh, ja pidades silmas äh, vananevat äh, elanikkonda, näeme me samas, et pensioni sissemaksed vähenevad äh, ja sellised äh, nähtused õõnestavad meie pensionisüsteeme, me peame meie süsteemi kohandama nii, et see tuleks toime meie seisvate väljakutsetega, ma olen nõus volinikuga, volinik rääkis, kui oluline on teha tõsist tööd selle dokumendi äh, väljatöötamisel ja juua, luua tõsised juhtnöörid, ma arvan, et ühtekuuluvusfondiga sarnane sotsiaalfond võiks aidata liikmesriikides, kõikides liikmesriikides kodanikke, kellel on äh, madalad sissetulekud ja mille puhul riigi pensionisüsteem ei suuda äh, aidata, ähm, vastasel korral tekib liiga palju vaeseid inimesi. suur tänu, ma vabandan kõikide teiste eest, kes on sõna soovinud, kuid seda ei saanud, kuid paraku me peame edasi minema ja nüüd palun, äh, härra Polinik, teil on sõna. suur tänu! austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tahaksin veel korda avaldada tunnustust komisjonidele, kes on osalenud aruteludes ja on esitanud ka oma arvamused. ma olen äh, mõistnud, et erinevate poliitiliste fraktsioonide, erinevate liikmesriikide esindajate arvamuste ühtlustamine on raske, kuid äh, igal juhul äh, oleme, ole, on, on asjaolusid, mida on toetatud äh, väga laialdaselt, see on selgeks sõnumiks meile ja meie rohelisel raamatule kavatsen äh, suvel esitada kokkuvõtte, kuhu on kaasatud ka parlamendi äh, arvamused aasta teises pooles esitame valge raamatu ja sellega koos anname välja ka mõjuhinnangud, võttes ja see annab jällegi kõikidele sidusrühmadele võimaluse arutelus osaleda ja oma sõna sekka öelda. võin juba täna teile öelda, et komisjoni pensionite töögrupp eelmisel nädalal arutles juba, millised on poliitilised võimalused Euroopa pensioniraamistiku parandamiseks, jõuti kokkuleppele, et läheneme küsimusele holistlikult ka tulevikus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 seetõttu me peame jätkama äh, ka dialoogi sidusrühmadega erinevate õigusaktide võimaluste üle, pensionisüsteemide mobiilsus, äh, siis äh, pankrotivõimalused, heade tavade vahetamine ja nii edasi ja nii edasi. otsustasime ka pöörata tähelepanu soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustele ja käsitleda seda põhjalikumalt valges raamatus, kui oleme seda teinud rohelises raamatus. vahepeal aga tahaksin Äh, kanda hoolt selle eest, et rohelist ja valget raamatut äh, ei äh, ähvarda mingisugused teised näitajad, teised dokumendid ja projektid nii-öelda mitmekesisus on meie üks aluspõhimõtteid ja meie demograafiline reaalsus on samuti mitmekesine. me peame seda reaalsust aga hindama põhjalikumalt, kui oleme teinud seda varem. me peame aga olema teadlikud ka sellest, et reformid toovad endaga kaasa riske ja tuleviku pensionid sõltuvad meie tööturu ja finantsturu pikaajalistest arengutest. me peame looma võimalusi tööturul osalemiseks ka puuetega inimestele ja me peame oma finantssüsteemi süsteemide stabiilsust parandama. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma ootan juba rõõmuga meie jätkuvat koostööd, koostööd Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi komisjonidega selles tähtsas teemavaldkonnas. ja suur tänu ja proua Omen Reuten, annan sõna teile raportöörina äh, lõppsõnaks. Ik wil de gelegenheid te baat nemen om mijn äh, collega's nog even suur tänu, ma kasutaksin võimalust ja äh, nimetaksin George Kutost, Barbara Materat, Deniss de Jongi, kes on vist juba lahkunud ah,, ta siiski on siinkohal ja tahaksin tänada neid, kuid ma ei ole kindel, kas ma Cornelis de Jongi kõikidest kommentaaridest aru saime, ta ütles, et me tahame kõike Euroopa tasandil lahendada, see pole tõsi, me lähtume lähimuspõhimõttest, see on meie juhtpõhimõte. proua president proua De Jongil on majandus, härra De Jongil on majandusjuhtimisega seoses probleeme. meie tahame kanda hoolt selle eest, et kõik annavad endast parima ja aitavad kaasa majanduse juhtimise protsessile ei tahaks aga luua sellist olukorda, kus mõningad isikud, mõningad rühmad satuvad ebasoodsasse olukorda, teised on jällegi eelisolukorras. siin oli ka teisi inimesi, kes kõnelesid ja kes päästsid ja äh, lugenud rap-, raportit. Ähm, Georg Kutas, Barbara Matera, ma tahaksin neid tänada, aga tahaksin mainida ka Marianne Harkinit, Jean Lambertit, Julia Kirlingit, äh, Danutat, ähm, ma tahaksin tänada kõiki neid isikuid, kes on aidanud selle raporti koostamisele kaasa, tänu neile on see raport äh, selline, nagu ta on, ma arvan, et meie analüüs äh, soovitud sammudest on mõistlik, loomulikult on asju, mis jäävad liikmesriikide pädevusse, kuid loodan, et hoolimata sellest võime komisjoni aidata ja loodetavasti teie äh, volinik kõige selle tulemusena esitate meile kvaliteetse valge raamatu, mida parlament tulevikus ka toetab. tegemist oli väga raske toimitu, toimikuga, kuid loodetavasti minu tööd hinnatakse homme positiivselt. suur tänu, proua Omen-Reuten, hääletamine toimub homme keskpäeval. ja äh, kõigile neile, kes ei saanud sõna, kuivõrd äh, meil polnud piisavalt palju